Pan Przewodniczący! Good morning. Ladies and gentlemen. mu daamid ja härrad, kallid kolleegid, me alustame oma istungiga siin täiskogul ma tahan kuulutada istungi jätkunuks, mille me katkestasime kolmeteistkümnendal oktoobril käesoleval aastal. selle istungi protokoll on laiali jagatud, kas teil on mingeid märkusi, ei ole, sellisel juhul tekstid ja protokollid kinnitatakse kolmeteistkümnenda oktoobri töö kohta mul on mõned esialgsed teadaanded. meil on terve rida tähtsaid otsuseid vaja langetada Euroopa Liidus lähinädalatel. eile olin ma ülemkogu lõpetamisel Eurogrupp ja Euroopa Ülemkogu peavad langetama otsused, mis peavad peavad vastama meie kodanike ja turgude ootustele. Ähm, härra Von Rompuy ja Barroso on siin neljapäeval kell kümme selleks, et meile aru anda nendest üritustest. homme toimub meil arutelu Euroopa semestri üle ja eelarve üle hääletame kolmapäeval äh, me tahame, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve oleks investeeringute, majanduskasvu ja töökohtade loomise eelarve. ma tahan väga tänada kõiki neid kolleege, kes osalesid konverentsil, kus käsitleti uut mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat neliteist, kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend. sellel konverentsi idee tuli Euroopa Parlamendilt konverents oli edukas. ning äh, tahetakse kuue äh, kuu pärast ja aasta pärast veel konverentsi pidada. konverentsil oli kohal ka tosi mm, Euroopa Parlamendi saadikud, nii et me olime seal vägagi esirinnas ja nähtavad ja saime anda oma tähtsa panuse järgmine punkt. eile toimusid esimesed vabademokraatlikud valimised Tuneesia ajaloos. tegemist oli ajaloolise päevaga Tuneesia jaoks ja kogu Araabia maailma jaoks. valimised toimusid rahumeelselt ja üle üheksakümne protsendi oli valimisaktiivsus. hääletati vastutustundlikult ja me soovime edu uuele parlamendile ja uuele valitsusele Tuneesias Euroopa Parlamendi saadikud olid kohal valimisvaatlejatena ja lähipäevadel kannavad sellest ette. mina lähen pühapäeval Tuneesiasse ja see on minu teine külaskäik sellesse riiki pärast seda, kui Araabia kevad puhkes. tegemist on väga tähtsa riigiga Euroopa Liidu jaoks, kogu Põhja-Aafrika jaoks. Liibüa veel üks meie lõunanaabreid saab nüüd asuda demokraatia teele, e, mida hakkab kujundama, juhtima üleminekuvalitsus. E, põhiõiguste austamine ja õigusriik on samuti seal eesmärgiks ning mina külastan ka e, Liibüat, kohtun meie partneritega ning käsitlen nendega kõige aktuaalsemaid teemasid ma tervitan väga seda, et Liibüa on nüüd vaba neli aastakümmet diktatuuri on selja taha jäänud. möödunud nädalal me kuulsime häid uudiseid Hispaania kodanikelt. terroristlik organisatsioon ETA on kuulutanud lõplikult, et lõpetab relvategevuse ja nüüd desarmeerub ja läheb laiali. me avaldame tunnustust kõigile te Hispaania demokraatlikele institutsioonidele ja nendele, kes on võidelnud terrorismi vastu. see võitlus on pikale veninud me väljendame ka kaastunnet kaheksasaja kahekümne üheksale ETA terrorismi ohvri perekonnale neljakümne aasta jooksul. me oleme mõtetes ka Türgiga, üle kahesaja inimese on surma saanud maavärinas pühapäeval. Euroopa Parlamendi nimel tahan ma väljendada meie kaastunnet toetust ohvrite perekondadele, me jagame Türgi rahva valu. ma äh, kutsun kõik saadikud pidama leinaminutit, mälestamaks Türgi maavärina ohvreid ma tänan. mul on järgmine ametlik teadaanne veel. Rootsi pädevad asutused on mul, mind informeerinud sellest, et proua Leena Ekk asendatakse härra Kent Johansoniga kaheksateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üksteist. tahan tervitada meie uut kolleegi